sain nõukogult esimese lugemise seisukohad ning põhjendused komisjoni seisukohad pealkirjaks äh, teatatakse nüüd ning parlamendil on kolm kuud aega, et võtta seisukohta. nii et kaheksateistkümnes jaanuar kaks tuhat kolmteist on siis tähtajaks. päevakorra järgmine punkt on inimõiguste äh, ja õigusriikluse rikkumise juhtumid ning